diskussiooni erinevatelt fraktsioonidelt, hääletus toimub homme hommikul ja nüüd jõuame nüüd järgmiste päevakorrapunktide juurde. üheminutilised sõnavõtad äh, kodukorra artikli sada viiskümmend põhjal, kõigepealt saab sõna üheks minutiks härra Moti, palun. president, kolleegid. täna on viies mai tänane päev on pedofiiliavastase võitluse päev ja lapspornograafia vastase võitluse päev. eelmisel aastal võeti vastu vastav seadus ja täna peame selle üle järele mõtlema, mis on tehtud. pedofiil on üks ei ole enam e, mingisugune vanamees, kes lapsi pargis luurab. pedofiilid on tänapäeval organiseeritud, kasutavad kaasaegset tehnoloogiat, internetti, ükski laps ei ole enam ka-, kaitstud isegi omaenda kodudes. seetõttu ma tahan teada, kas e- Euroopa Liit kavatseb sellist päeva e, tähistada ja ma olen esitanud e, vastava deklaratsiooni. samuti on vaja kiire hoiatuse süsteemi Euroopa Liidus, et kõikide liikmesriikide politsei saaks koostööd teha, informatsiooni edastada kiiremas korras äh, et äh, võidelda pedofiilia vastu. suur tänu härra Montile. ja nüüd üks minut, järgmine kõneleja, palun. härra Mato Adrover. härra president, Euroopa Liit oleks saanud järgmise kahekümne aasta jooksul astrofüüsikas olnud, olla liidriks oleks võinud nii minna, et äh, maailma suurim teleskoop oleks äh, püstitatud Kanaari saartel. aga nüüd äh, räägime Euroopa vahenditest, Euroopa seadmetest, milleks läheb vaja miljardeid eurosid. ja nüüd Äh, läheb see äh, suur teleskoop Ladina-Ameerikasse, näete, Hispaania muidugi äh, on ühendust võtnud teatud liikmesriikidega ja teinud nii, et just Ladina-Ameerikasse läheks see te teleskoop. aga Kanaari saared tahavad nüüd vastust kuulda, miks Mi? mikspärast paigaldati see teleskoop Tšiilisse? suur tänu. Rošarbu, üks minut. suur tänu, härra president. kallid kolleegid, mina teen resolutsiooni ettepaneku äh, keelata tsüaniidi kasutamine kaevandustes me peame oma kodanike kaitseks ja keskkonnakaitseks kõikvõimalikke vahendeid rakendama, et ära hoida ökoloogilisi katastroofe. kui me näitame eeskuju ülejäänud maailmale keskkonnakaitses, miks siis lubame me ikka veel kasutada seda mürgist ainet Euroopa Liidu sees? Vaia Maare kümne aasta tagune õnnetus oli nagu teine Tšernobõl, sellepärast et kogu regiooni elanikud said sellest katastroofist puudutatud, see puudutas sadu kilomeetreid, see katastroofiala. tahaksin teid täna siiski tänada, et kui te ütlete eh, tsüaniidi kaevandusest kasutamisele ei. Euroopa Liit peaks jätkusuutlikult kaevandustööstust arendama, tänan härra Bussoi, üks minut, palun. suur tänu, härra president Kreeka on väga keerulises olukorras, aga ka teised Euroopa Liidu riigid seisavad silmitsi eh, keerukate probleemidega. kriisist ei ole veel sugugi üle saadud ja eh, majanduse tasakaal on ohus. teatud liikmesriikides on eelarve sissetulek vähenenud, seetõttu on vaja olnud makse suurendada, see puudutab ka Rumeeniat, kus on kavas käibemaksu ning ettevõtte tulumaksu suurendada. aga keskpikas ja pikemas perspektiivis hakkavad need meetmed kindlasti meid mõjutama. Euroopa Liidus ei ole meil ühiseid äh, meetmeid kriisile reageerimiseks, seetõttu soovin, et äh, oleks rohkem koostööd erinevate riikide vahel ja ma arvan, et äh, maksude tõstmine tegelikult ainult süvendab kriisi. tänan härra Pereira, palun. liikmesriigid andsid pankadele raha, tekkis eelarve defitsiit ja nüüd meie kannatame. Euroopa Keskpank ei ole sugugi sõltumatu, me lihtsalt öö, äh, oleme kõik mänginud suurkapitali kätesse. peab olema selge, mida tähendab Euroopa solidaarsus suur äh, finantssüsteem äh, on lihtsalt röövellik, rahvas jätkab oma võitlust nii Kreekas, Portugalis kui ka teistes riikides. tervitame ametiühinguid nende julguse eest, suur tänu härra Pereirale ja järgmine kõneleja, härra Kolman, palun. suur tänu, härra president. on selgeks saanud, et Kreekale euro säilitamiseks ähm, rakendatakse nüüd väga rangeid meetmeid, aga äh, needsamad poliitikud äh, äh, muide tuhande, mäletame üheksa, üheksakümne teisest aastast, et ähm, äh, valuutavahetusmehhanism on olnud äh, täiesti hukatust äh, toov ka Nael Sterlingile. Euroopa Liidul ja Kreekal ei ole mingisugust väljapääsu. las äh, valuut, Rahvusvaheline Valuutafond teeb oma tööd ja vaatab, kuidas Kreeka, Kreeka toibub. Euroopa Liidul superriigina on täiesti hoomamatud ambitsioonid. proua Vertmann, üks minut. ma võtan sõna teoses lennuohutusega. see on viimastel nädalatel meid kõiki puudutanud teema. ma olen lennukeelu poolt, kui näiteks tuhapilv kujund-, kujutab endast ohtu lennureisijatele, me ei tohi riskida siin äh, reisijate eludega, meenutan katastroofe kaheksakümne teisel ja kaheksakümne üheksandal aastal, kui äh, allakukkunud lennukitest leiti äh, tuhajääke, nüüd tehti testlende, aga meil äh, põhjalikke tulemusi siiski ei ole. me ei tohiks riskida lennureisijate eludega, me peaksime rakendama lennutranspordi alternatiive. Eh, tiene la palabra a continuación por un minuto suur tänu, nüüd üheks minutiks. proua Tantšila. härra president. arvan, et Euroopa toiduga varustamise süsteem vajab täiustamist ja suuremat läbipaistvust. meil on vaja ühtset raamistikku ühenduse tasandil seega on vajalik, et tarnijate ja hulgimüüjate ja jaemüüjate vahelised suhted oleksid paremad, samuti on oluline võidelda kõlvatu konkurentsi vastu. kõiki norme tuleb kõikides liikmesriikides ühtmoodi tõlgendada. arvestades praegusi tarnijate eh, ja jaemüüjate suhteid, eh, arvan, et on vaja palju rohkem tasakaalu kaubanduspoliitika ja põllumajanduspoliitika vahel. see on eelkõige vajalik selleks, et kindlaks määrata hinnamarginaal ja kasumimarginaal. suur tänu! härra Kalinovski, palun. siin äh, kojas oleme me tihti rääkinud Poola vähemuse diskrimineerimisest Leedus. poolakad seal ei tohi oma nime kirjutada poola keele päraselt, Poola koolid äh, suletakse, omandit ei anta tagasi lihtsalt sellepärast, et omanikud on poolakad. Leedu eetikakomisjon trahvis härra Tomaševskit, Poola vähemuse juhti samuti, kuna need äh, mõlemad esitasid Euroopa Parlamendis äh, Barrosole küsimuse selle kohta, milline on Poola vähemuse olukord Leedus ja skandaal muudkui vohab edasi. Poola omavalitsuse juht sai ka paari päeva eest äh, karistada, kuna ta pani üles infotahvlid äh, kahes keeles, leedu ja poola keeles. meil tuleb selline skandaal lõpetada, sellepärast et meie ühiskond ju põhineb äh, inimõigustel. suur tänu, härra Kalinovski ja järgmisena kolleeg Kesteks, palun. no está, señora Kesteks, muy bien. Pues si no está, no va a hablar kuna ta ei ole kohal, siis järgmisena saab sõna proua Savisaar, palun. Tampoco tenemos el gusto de tener con nosotros a la señora Savisaar. Tiene la palabra por un minuto. kas proua Savisaar on meie hulgas? ei ole, siis härra Toakis. esitate ise kirja, proua Edre, ime too Κύριε Πρόεδρε, εκατομμύρια εργαζόμενοι απήργησαν και δια... Härra president, tuhanded töötajad streikisid täna ja protesteerisid nende meetmete vastu, äh, mis, mida on võtnud Kreeka valitsus. see ei ole midagi uut, need meetmed ei ole sugugi ajutised, kõik need tulenevad kapitalismi tekitatud kriisist, äh, äh, pluto-, Euroopa ja Kreeka plutokraatia soovib ainult kasumit teenida, ainult raha kokku ajada. ja seetõttu me olemegi ummikusse jooksnud, aga meie oleme selle vastu. meie töörahvas äh, toetame neid, kes rikkust loovad, kes toodavad, äh, aga äh, rahvast on kõige vaesem, vaatamata sellele, et nad töötavad. me soovime seda, et äh, töölisklassi võitlus jätkuks ja rahvas võidaks. härra president, alles mõni tund tagasi ütlesin, et vaatamata stereotüüpsetele ähmastele artiklitele ei ole nõukogu ikka suutnud majanduskriisile Kreekas ja Euroopas vastata. Euroopa ühtekuuluvustunne ei parane toetatakse sotsialistlikku valitsust, aga vaadake, millised traagilised sündmused on äh, Ateenas toimunud. kolm inimest on protestiavaldustes surma saanud, tahaksin Rasmusseni sõnavõttu meenutada. Kreeka on muutunud prügikast riigiks seetõttu on väga kiiresti vaja Euroopa Parlamendi liikmetel eh, reageerida, eh, solidaarsust üles näidata Kreekaga, soovime, et niisugune eh, kriis nagu Kreekas ei leviks edasi teistesse liikmesriikidele. see ohustab ka Euroopa Liidu identiteeti, mida pigem peaks kajastama partnerlus ja solidaarsussuhted. tänan proua Figureido. paar päeva tagasi aru- äh,, tähistasime me saja kaheksa, kahekümnendat töörahvapüha aastapäeva. sada kakskümmend aastat on töötajad võidelnud oma õiguste eest, ühiskonna eest, kus töörahvast ei ekspluateerita ja jõutakse suurema inimlikkuseni. sada kakskümmend aastat on aset leidnud märkimisväärne progress, on olnud ka tagasilööke tööliste võitluses, ning majandusraskustes oleme just meie pidanud eelkõige ohverdama on saavutatud küll edu, kuid alati toimuvad tagasilöögid, kui kapitali peetakse sotsiaalsetest arengutest tähtsamaks. nüüd on probleeme Kreekas ja Portugalis ja mujal riikides. me peame õppima mineviku õppetundidest, mitte samamoodi edasi minema, me peame austama nende inimeste väärikust, kes töötavad ja loovad väärtuseid. suur tänu, härra Kelly, üks minut ma tahaksin pöörata koja tähelepanu ühele väga kiireloomulisele küsimusele. noor äh, Iiri mees Michael Dwerv äh, tapeti Liibüas aasta aega tagasi, paljud äh, usuvad, et ta mõrvati. Michaeli perel ei ole mingisugust infot selle kohta, miks ja kuidas ta suri ja nad on täna siin kohal. ainukes, ainuke lisainformatsioon, mis neile on antud, on see, et ta langes äh, Boliivia presidendi mõrvakatse ohvriks. tegemist on hooliva apoliitilise perekonnaga. huvitav on siin aga see, et Boliivia ametivõimude poolt tulevat infot ei saa usaldada. Nende erinevad äh, infokillud on täiesti üksteisele vastukäivad, olgu need siis ballistilise ekspertiisi tulemused või kriminaaluurimise tulemus Catherine Ashton, meie kõrge esindaja, peaks toetama ka Iiri valitsuse jõupingutusi, alustamaks sõltumatu uuringuga, äh, juurdlusega ja, ja seda kohe. Äh, ül-, parteiüleselt kõik Iiri rahvasaadikud toetavad sellist lähenemist. suur tänu nüüd üheks minutiks, proua Kons. teda ei ole ka siin nüüd üheks minutiks härra Vigenin. suur tänu, ma pööraksin teie tähelepanu siseriiklikule probleemile. Bulgaariat juhib ebakompetentne, aga populistlik valitsus, mis kasutab tuhande üheksasaja kolmekümnendatele omaseid meetodeid kõige populaarsemad ministrid on siseminister ja peaminister. sa-, äh, sada, sajad äh, opositsiooni toetavad äh, riigiametnikud vallandati. inimesi on brutaalselt arreteeritud ja poliitikutele on esitatud absurdseid süüdistusi. poliitikud on andnud käske ka kohtunikele. üritatakse luua eritribunal aastaid paluti Bulgaarial eh, teha jõupingutusi kuritegevuse vastaseks võitluseks. jõupingutused on tehtud, aga nüüd on eh, kuritegevuse vastane võitlus muutunud demokraatia vastaseks võitluseks. Euroopa Parlament on tundlik demokraatlike eh, põhimõtete rikkumisel. me peame olema sama tundlikud siis, kui sellised asjad juhtuvad liikmesriigis. härra Seged austatud äh, kolleegid, töötus, riigieelarve defitsiit, need on kõige suuremad väljakutsed Euroopa Liidu liikmesriikidele ja Euroopa riikidele, aga ma tahaksin teie tähelepanu juhtida veel ühele probleemile ja selleks on äh, korruptsioon, mis on laialdaselt levinud Ungaris äh, ja mujal Kesk- ja Ida-Euroopas on võetud äh, suured äh, laenud ja sotsiaaldemokraatlik äh, endine valitsus on Ungari jätnud tõesti väga kehvadesse oludesse, on palju korruptsiooni näiteks seoses ähm, kiirteede ja muuga. minu erakond Jubik kutsub äh, Ungari valitsust olema range võideldes korruptsiooni vastu, me saame elada ka ilma korruptsioonita. tänan. ja järgmisena saab sõna kolleeg Mirski, palun. härra president, kaheksandal mail tähistab Euroopa võitu natsionaalsotsialismi üle aga mul on halb äh, uudis. kuueteistkümnendal märtsil äh, oli Lätis olukord äh, selline, et relva SAS, SS võitlejad tähistasid oma tähtpäeva ja seda valitsuse loal, seda juba kakskümmend aastat, võimul olijad käituvad nii, nagu mitte midagi poleks juhtunud SS-võitlejad hävitasid Lätis sada kakskümmend äh, küla ja mõrvasid sada viiskümmend tuhat lätlast, äh, valgevenelast, venelast ja muud rahvuste esindajaid. aga see kõik vaigitakse maha ja selline vaikimine on äh, solvang ka inimestele, kes hukkusid Teises maailmasõjas. suur tänu, härra Mirski ja nüüd üheks minutiks saab äh, sõna kolleeg Vinkler. kolleegid, äh, ajalugu on näidanud, et äh, kriis võib endaga kaasa tuua edu, innovatsiooni ja niimoodi arendatakse edasi, vältides vigu, mis viisid kriisini toon siin mõningad näited, mis võiksid meile kasulikud olla. kui me soovime, et Euroopa Liit oleks globaalsel tasandil tegija, siis tuleks luua Euroopa Valuutafond ja reitinguagentuur. Need äh, teeniksid meie pikaajalisi huvisid ja me saaksime vältida tulevikukriise Euroopa sotsiaalne turumajandus on meie süsteemi nurgakivi ja Euroopa reitinguagentuur, Euroopa Valuutafond kindlasti tugevdaksid ähm, Euroopa majandust, me peaksime mõlemat ideed tõsiselt äh, arutlema ja minu arvates äh, liiguksime see siis õiges suunas. suur tänu! järgmisena üheks minutiks kolleeg äh, Kritonile. suur tänu, härra president. paremäärmuslased ja eurofoobid on pead tõstnud, me oleme seda pärast Ungari valimisi näinud ei rahvusvähemused, ei naaberriigid ega Euroopa äh, tunnusta neid äh, liikumisi. ja see on toimunud vaatamata sellele, et me soovime ühtsemat Euroopat. mina protesteerin niisuguste sõnumite vastu, mis on vaenulikud Euroopa suhtes me teame ka, et äh, Prantsuse televisioonis on äh, rumeenlasi solvatud, äh, Barcelonas on lausa loosungitega ringi käidud, kutsudes, öeldes, et seal ei soovita rumeenlasi näha. soovin, et võideldaks niisuguste ohtlike nähtustega. suur tänu, härra Arsenis, palun suur tänu, härra president, kõigepealt tahaksin äh, täna Ateenas surma saanute peredele kaastunnet avaldada ja ma tahaksin rääkida tegelikult hoopis äh, kliimamuutustest. Äh, Boliivias Kosovabas tulid kokku kogu maailmast vähemuste esindajad, kes võitlevad kliimamuutuste vastu Euroopa Liit peaks samuti ametlikult äh, hakkama tegutsema, et kahekümne kahe, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks vähendada CO2 emissioone kolmekümne protsendi võrra. vastasel, äh, vastasel äh, korral jääb kogu protsess ja, ja Mehhiko tippkohtumine lihtsalt ühedeks sõnadeks. Euroopa Parlamendis on juba äh, võetud vastu olulised äh, suunised aastani kaks tuhat kakskümmend, me peame näitama, kuidas on võimalik süsiniku jalajälge viiekümne protsendi võrra vähendada, seetõttu saa-, tuleb kaaluda ka, kuidas oma töökohas elektrit kokku hoida. suur tänu! järgmine kõneleja, palun. proua Köstinger. Euroopa Parlament võttis vastu komisjoni eelarve täitmise heakskiisu kaks tuhat kaheksa. vipkade protsent oli aga üle viie protsendi ühtekuuluvuse valdkonnas eelkõige ja siin tuleks tulevikus äh, veel rohkem panustada. aga põllumajanduses oli vigade protsent alla kahe protsendi, mis on väga tervitatav. siinkohal sooviksin ma ka viidata Türgi äh, nii-öelda liidule lähenemisabile ei saa lubada seda, et Euroopa Liidu raha edastatakse kolmandasse riiki, ilma et oleks tegemist äh, samas maksete otsese kontrolliga, kui seda kontrolli ei ole, siis ei saa me ka tõhusust. suur tänu, järgmisena proua Murvai, palun. tänan inimõiguste konventsiooni artikkel üksteist sätestab, et äh, tuleb tagada ametiühingutega ühinemise õigus. samas eelmisel nädalal äh, Ungaris äh, mõisteti kohut Judith Siima üle ja nüüd äh, see kõik äh, temaga seonduv on toimunud äh, mitte kuskil banaanivabariigis, vaid Euroopa Liidus. me võtsime vastu Lissaboni lepingu, mis tugevdas juriidilist maastikku Euroopas. Judith Siima juhtum peaks olema pretsedendiks. me peaksime võitlema selle eest, et see julge naine saaks oma ametikoha tagasi. järgmisena proua Steinbrück, palun. ei ole kohal. siis saab sõna härra Kiirik. Polsce kwitnie zakamuflowany handel ludźmi. härra president Poolas eksisteerib inimkaubandus, teataval ettekäändel. Poolas eksisteerivad äh, täiesti üllatavad äh, seadused, mis puudutavad äh, kinnisvara müüki koos üürnikega. Need üürnikud on enamasti vanad haiged inimesed, kellel ei ole eelisostuõigust, siis üüri muudkui tõstetakse, need inimesed tõstetakse tänavale siin rikutakse inimeste põhiõigusi, meil on vaja paremaid õigusvahendeid, et sellist skandaali Poolas rohkem ei esineks, meil tuleb üürnikke paremini kaitsta. meil tuleb ka tagada riiklik kaitse selliste protseduuride ohvritele. järgmisena härra Stojanov, palun председателю, взимам думата, за да изоблича една... Suur tänu, president. Mina võtan sõna selleks, et hukka mõista üks ilmselge ebaõiglus. Ärge siin öelge, et kreeklased ei ole Kreekas toimuva eest süüdi kreeklased on aastaid saanud riigilt metsikult suuri palkasid ja suur, suur, suuremaid pensioneid ja soodustusi kui kuskil mujal. nüüd Euroopa liidrid aga otsustasid Kreekat auhinnata saja kümne miljardiga. samal ajal riigid nagu Bulgaaria ja Eesti, kes on olnud distsiplineeritud, neid karistatakse ja nende ühinemist Eurotsooniga lükatakse edasi, tegemist on topeltstandarditega. ning see ei ole Euroopa Liidu vääriline. õiglane oleks karistada neid, kes on süüdi ja Kreeti, Kreekalt tuleks paluda Eurotsoonist lahkumist. suur tänu, nüüd järgmine päevakorrapunkt, suuline küsimus komisjonile mootorsõiduk